Las explicaciones de voto, explicaciones. nüüd läheme edasi hääletuse äh, seletuste juurde. härra Kassoni raport. nüüd härra Strešekile sõna Señor Strešek, tiene la palabra. härra Strešek, teil on sõna, palun. härra president, tahaksin selgitada, miks ma hääletasin ja kuidas ma hääletasin. ja seda siis Äh, härra Kaarase raporti puhul, mis puudutab statistiliste andmete kvaliteeti. raportis on terve rida häid punkte, kuid sellegipoolest jäin erapooletuks. sellepärast, et mina ei jaga raportööri veendumust, et Eurostat peaks olema sellise dominantse rolliga asutus andmete kogumisel, mida peaksid tegema minu arvates rahvusriikides asuvad äh, ametkonnad. härra Hannan järgmisena. härra Hannan Äh, andke andeks, härra esimees, ma lihtsalt ei kuulnud, mida te ütlesite, te, teid vist seal segati kõrvalt, andke andeks, palun. härra, ajakirjanduses on juba klišee äh, rääkida Kreekas toimuvatest asjadest kui tragöödiast, aga see on minu meelest kaasaegne Sofoklase tragöödia, me nägime buumiaastate äh, eufooriat, kus me arvasime, et Kreeka ja Saksa võlad on võrdsed, nüüd me näeme siis täielikku nemesist ja turgude ülevaatamist kuid see katarsis, mida me nüüd läbi elame, on ka kunstlik. selle asemel, et me lubaksime loomulikke turukorrektsioone selleks, et Kreeka võtaks endale oma valuuta tagasi ja tuleks niimoodi Euroopa turgudele tagasi, kujutame me endale ette, et regionaalne abi ja statistika parem kvaliteet kuidagi lükkaks edasi äh, vältimatut. tegelikult me mõistame hukka Kreeka rahva, aga ilmselt ka kõik teised äh, Vahemere rahvad, äh, ma küll loodan, et mul ei ole õigus, aastateks Äh, majanduse langusesse ja loome niimoodi äh, tööpuudust enda jaoks ka ja nii me näemegi siin Euroopa Liidu peamist äh, eesmärki iseenda ametnike töökohtade kaitsmine. suur tänu, härra Hänen, härra Kamal. suur tänu, härra president mulle tundub, et kui me vaatame tagasi statistiliste andmete kvaliteedile mõnedes liikmesriikides ajal, mil oli täiesti selge, et nad äh, võltsivad äh, äh, dokumente ja meil ei olnud mingisugust ülevaadet tegelikust majanduse olukorrast, on täiesti selge, et meie statistika peab olema kõrgema kvaliteediga ja neid tuleb koguda mõistlikumalt, kuid seda ei tohiks kasutada väljavabandusena eh, sellele, mida nimetatakse Euroopa majandusjuhtimiseks tänapäeval. see ei peaks olema väljavabanduseks Euroopa Liidu institutsioonidele, Euroopa Komisjonile saada juurdepääsu liikmesriikide eelarvele, enne kui need eh, riiklikud eelarved eh, edastatakse veel nende riikide parlamentidele. ärgem kasutagem kriisi Äh, ära ja liikmesriikide kehva olukorda ära selleks, et äh, Euroopa majandusjuhtimisele uut äh, hoogu anda. me peaksime kasutama seda ära hoopis selleks, et, et ähm, õppetunnid saada, me peaksime andmeid paremini koguma, aga kõigepealt tuleb enda kodus asjad korda saada. suur tänu teile, härra Kamal. Läheme nüüd edasi. härra Olenitšaki raport järgmisena ja sõna saab härra Kelam suur tänu, härra president. mina toetasin ähm, härra Olenitšaki raportit Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia osas ja ma olen väga rahul ka sellega, et minu muudatusettepanekud äh, on vastu võetud. kuid nii mõneski aspektis oleksin ma tahtnud, et meie sõnastus oleks olnud täpsem, näiteks lõige kolmkümmend neli me kutsume üles, et Euroopa Komisjon teeks keskkonnamõju analüüsi energiainfrastruktuuri projektide osas ka kuid kahjuks ei maini me siin seda, et Euroopa Komisjon ei täitnud oma kohustust ähm, tagada objektiivne keskkonnauuring ka Nord Streami projekti jaoks. ja me kutsume üles kõiki Läänemere riike liituma ESPO konventsiooniga kuid minu meelest eriti peaks välja tooma Venemaa ja kutsuma eriti üles neid sellega liituma, see kindlasti täidaks meie eesmärgid. suur tänu, härra Kelam! järgmisena saab sõna härra Matsooli. suur tänu, härra president! mina toetasin seda resolutsiooni, minu arvates on väga tähtis, et see algatus Läänemere piirkonnas tõesti ka ellu saaks viidud me soovime makroregioone. ma arvan, et makroregioonid on tähtsad nii poliitiliselt kui ka strateegilisel tasandil. on terve rida tähtsaid elemente, mida on võimalik kaasata eriti just äh, rakendamisstrateegiasse. ja minu arvates on ka väga tähtis, et me töötame siin välja uue perspektiivi selle uue algatusega. see tähendab seda, et me saaksime luua ka teisi makroregioone, mis kasutaksid siis nüüd esimeste regioonide kogemusi. ja niimoodi saaksime me hoolitseda ka selle eest, et ühtekuuluvuspoliitika saab uue hoo sisse. mis puudutab nimetatud algatust, siis ma tahaksin komisjoni paluda, et komisjon rohkem mõtleks rahastamisvahendite tagamise peale. olen nõus uute lisaressursside kasutamisele vastuolekuga, kuid tahaksin siiski välja tuua selle, et ilma lisavahenditeta ei ole võimalik suuri projekte makroregioonides läbi viia. suur tänu, proua Matsuli ja nüüd äh, meie Leedu kolleeg. ačiū, ponas pirmininkė. Balsavau už šitą dokumentą ir labai džiaugiuosi, kad jis yra. aitäh, ma hääletasin selle dokumendi poolt, mul on hea meel, et see vastu võeti. siin räägitakse Läänemere strateegiast ja kutsutakse üles koordineerima tegevusi liikmesriikide vahel. Äh, ja seal peaks olema seos ka territoriaalse arenguga siin räägitakse mitmetest äh, tegevustest, üks nendest äh, on äh, keskkonnaalased tegevused ja mul on hea meel, et minu muudatusettepanekud võimalike mõjude, keskkonnamõjude kohta infrastruktuuri äh, ning energiaprojektide puhul on samuti sisse võetud. ma olen nõus, et äh, sellele strateegiale tuginevalt äh, me parandame oma koostööd ka kolmandate riikidega. mul on hea meel, et see vahe hindamine strateegia puhul on selles osas palju edusamme toonud. aitäh, proua Margunaitäh ja nüüd härra Kratsuse raport äh, proua Vaidere. atvainojos president kungs, bet es biju pieteikusies runāt arī par Baltijas jūras stratēģi-. suur tänu ka mina tahtsin rääkida Läänemere strateegiast, kas ma võiks öelda paar sõna veel selle kohta? Vidal Quadras kungs härra Kadras, kas ma tohiksin paar sõna öelda Läänemere strateegia kohta? ma palusin sõna selles küsimuses. jah, otse loomulikult, miks mitte, rääkige Läänemerest. Läänemere strateegia siis, ütleb proua Vaidere. Läänemere piirkonnas on väga palju erinevaid arenguvõimalusi ja see strat-, strateegia on saanud Euroopa Liidult lubaduse, et seda finantseeritakse. kuid meil oleks vaja struktuuri, millega Läänemere strateegiat rakendada. meil on vaja koordineerituid koostööprogramme eraettevõtete jaoks, uute algatuste loomiseks, teadusettevõtete jaoks ja meil oleks vaja ka Läänemere regiooni jaoks ühist patendipoliitikat me soovime toetada teadlaste koostööd ja ei, me ei tohi ära unustada ka seda, et majandusareng sõltub väga palju Läänemere strateegiast. ka Via Baltica projekti lõpetamine tekitab probleeme, selle projektiga tuleks jätkata. ja infrastruktuuriprojektidele tuleks anda prioriteetne tähtsus. tahaksin nüüd selgitada ka proua Kratsa raportit. palun, ütleb härra Vidal Quadras. jah, nüüd räägite Kratsa raportist, palun laske käia. par ziņojumu attiecībā par reģionālo pol-. nüüd siis regionaalpoliitika ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks on nende regioonide aitamine, kus tööpuudus on suur ja kust äh, tööjõud lahkub. seitsekümmend neli koma viis miljonit eurot on ette nähtud, kuid äh, erinevused regioonide vahel on erinevad ja just vaesed piirkonnad kannatavad kõige rohkem majanduskriisi pärast. meil on vaja abi anda ja see abi andmine peaks jääma prioriteediks. me peame tagama konkurentsi säilimise, kuid ainult ausa konkurentsi säilimise. konkurents peaks regionaalpoliitikas väga tähtsat rolli mängima, eriti just nendes regioonides, kus keskmised näitajad on Euroopa Liidu keskmistest allpool meil on vaja anda prak-, praktilist abi, eriti just väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ja nendele, mis soovivad kasutada teaduse ja majanduse uuendusi. suur tänu, järgmiseks härra Hannan. kas, rääkige meile veel Kreeka klassikutest. suur tänu, härra president millised on Euroopa kõige rikkamad riigid või vähemalt, kus kõige rikkamad kodanikud on, ma vaatasin OSCD andmeid äh, paar päeva tagasi ja kaks tuhat kaheksa, mis on viimane andmete aasta, need riigid, kus rikkust on kõige rohkem, on Euroopa Vabakaubandusassotsiatsiooni liikmed, vaatamata panganduskriisile, disproportsionaalsele Šveitsile ja Islandile, on per capita sissetulek kakssada neliteist protsenti kõrgem kui Euroopa Liidus, nad on kaks korda rikkamad kui meie kodanikud, seega no miks? võib-olla ma pakuksin välja sellepärast et nad on Euroopa Liiduga teatavad lepingud sõlminud, kus nad on küll meie vabaturul, nendele kehtib vaba, neli vaba vabadust, aga nad on ühtsest põllumajanduspoliitikast väljast, põllumajanduspoliitikast väljast, kalanduspoliitikast väljast, nad määravad ise ära, millised on nende piirid, kes neist saab olla, üle tulla, nende inimõiguste küsimused, energiareservid ja võivad äh, müüa oma kaupu kolmandatele riikidele ilma välistollideta. kas meie riik, Ühendkuningriik, ei võiks äh, sama saavutada, mida neli miljonit norrakat ja seitse miljonit Šveitsi on saavutanud? meid on kuuskümmend miljonit, me oleme kaubitsejad, me oleme ettevõtjad, me oleme olnud igal mandril omal ajal kohal ja loomulikult me saame ise oma huvide eest äh, oma asju ajada. härra Kamal järgmisena suur tänu, härra president! mulle tundub, et mille iganes me räägime majandus- ja finantskriisist, äh, on oluline vaadata tagasi ja õppida ära see, mis meil on õpetatud selle kriisiga. Äh, mittesobiv regulatsioonisüsteem, mis andis Ameerika Ühendriikides laenata inimestele, kellel selleks võimalust ei olnud, rämpslaenud, äh, inimesed ei suuda neid laene täna tagasi maksta ja me näeme, mida see on tähendanud terve maailma jaoks. kas me oleme selle õppetunni ära õppinud, kas me oleme õppinud ära selle, et äh, need valitsused, kes äh, käsitlevad raha ilma raha väärtust, et il-, et rahal ei olekski nagu väärtust. ja, ja kas me oleme kuulda võtnud äh, neid majandusteadlasi, kes on öelnud, et rahal on väärtus ja kui raha on väga odav, siis ettevõtted ja üksikisikud hakkavad tegema hulle investeeringuid, see tekitab krediidimulli ähm,, turg tuleb sellele järgi ja kogu asi kukub kokku. vot niimoodi need asjad läksidki, tuleb õppida sellest midagi järgmisena, järgmine raport, härra Kantšani raport ja sõna saab härra Mikolašik. aitäh, president, kolleegid. Kantšani raport puudutab bussireisijate õigusi kuid äh, endiselt diskrimineeritakse puuetega inimesi, kuigi on äh, jõus äh, ÜRO konventsioon. võrdne juurdepääs transpordile on eelduseks võrdsete võimaluste tagamisele. siin peaks arvestama seda, et diskrimineeritakse eriti just kohalikus transpordis näiteks pimedaid ning vaegnägijaid Äh, samuti piiratud liikuvusega isikuid. ma tervitan neid sätteid, mis puudutavad eriväljaõpet äh, bussiterminalide töötajatele, et nad oskaksid koos töötada puuetega inimestega. aitäh, proua Roitova, palun. suur tänu Katjani raporti hääletustulemus näitab seda, et äh, parlamendil on selged prioriteedid vastupidiselt nõukogule. me soovime tagada nende inimeste õiguse Euroopas, kes sõidavad ringi bussiga ja meie oma ettepanekuga soovime kaitsta reisijate õigusi, eriti neid inimesi, kellel on puude, puue või kes ei saa edasi liikuda nii lihtsalt kui terved inimesed. me peaksime neile võimaldama parema reserveerimissüsteemi ja peale selle peaks puuetega inimestel olema bussi sisenemiseks ka abivahendid selleks, et puuetega inimesed saaksid iseseisvalt Euroopa Liidus ringi liigida ja see kindlasti tõstaks ka nende elukvaliteeti. tegemist on hea positsiooniga ja ma loodan, et nõukogu seda ei nõrgesta. suur tänu, proua Roitova, nüüd äh, kolleeg Haakin suur tänu, härra president, mina toetasin muudatusettepanekut viisteist, sellepärast et ma toetan erandeid, mis on ette nähtud ajutiselt äh, kohalikele, regionaalsetele linna, linna lähi- ja maaliinidele äh, äh, ma saan aru muidugi, et osad kulud kantakse edasi VKE-dele, need on nii suured ilmselt, mis siis, et mõned lähevad pankrotti, kuid teinekord äh, võib-olla jäävad ettevõtted hoopis kõrvale kogu äh, sellest äh, infrastruktuurist ja see muidugi tekitab raskusi inimestele, eriti probleemne on maatransport, linna ja linna lähitranspordiga ilmselt on asi korras, aga maaliinide puhul ilmselt kaasneb oht, et kui see seadusandlus läheb läbi, siis äh, me leiame ennast äh, olukorras, kus äh, linna lähipiirkondi opereerivad liin, ettevõtted ei tegutse enam maapiirkondades, arvestades kulusid ja tänast majandusolukorda oleks võib-olla mõistlik kompromiss, kui erand oleks siiski teatud ajaks lubatud. suur tänu, proua Harkin, järgmisena Sterksi raport, teie sõna saab härra Lamia signor presidente cari colleghi ho votato a favore della. president kolleegid ma hääletasin selle raporti poolt eh, mis puudutab siis sabode laevade teavitamiskohustusi liikmesriikide sadamatesse sest ma leian et eh, sellise ühtse mereruumi loomine muudab rannikutranspordi lihtsamaks praegu on siin liialt palju bürokraatiat ja lisaks sellele on siin puudu ühtlustatud koostööst. meil on kahe tuhande teise aasta direktiiv, mida siis liikmesriigid erinevalt äh, rakendavad. me peaksime vähendama selle direktiivi erinevaid tõlgendamisvõimalusi ja seetõttu peaksid ka administratiivprotseduurid lihtsustama, võetakse enam arvesse infotehnoloogia võimalusi ja selle läbi saavutatakse hea koostöö erinevate pädevate asutuste vahel, aitäh! aitäh, härra Grossi raport. härra Antonetsi, palun. aitäh, president! transpordisektor on üks nendest valdkondadest, kus äh, mängivad oma rolli mitmed äh, teised sektorid ning see on väga oluline ka äh, siseturu konkurentsivõime seisukohalt. siin me räägime ohutusest meie teedel, räägime erinevate transpordiliikide ühildatavusest ning CO kahe emissioonidest ja seetõttu on kohustus Euroopa Liidul välja töötada transpordistrateegia, mis tagaks jätkusuutlikkuse, tõhususe ning ka vastava rahalise raamistiku selleks, et tuleviku väljakutsetele vastu seista. ja ma täielikult toetan härra Grossi raportit äh, ja tänan teda tehtud töö eest. aitäh, proua Puskardini, palun. siis on teil. Signora Muscardini non sta proua Muskardinit pole kohal ja sellepärast saab sõna härra Takula. austatud härra president, on väga oluline, et kui me räägime transpordist, et transpordi tulevik oleks jätkusuutlik ja me peame tagama selle, et heitkogused, mida tekitab transport, oleksid tulevikus väiksemad vaatamata sellele aga, kui me vaatame täna kogu pilti, siis äh, äh, transport annab ainult kümme protsenti heitkogustest. aga oluline on, et äh, jätkusuutliku tuleviku ülesehitamine puudutaks kõiki sektoreid. äärmiselt oluline on aga tagada see, et Euroopa Liidu territooriumil kehtiksid samad reeglid igal pool ja praegu on tõsiseid probleeme, me teame näiteks, et laevaliikluse puhul äh, on küll äh, seadused erinevates piirkondades hoopis äh, teist nägu ja me peame ühtsustama need reeglid äh, arvestades äh, seda, et meie eesmärgiks on siis nii-öelda jätkusuutlik keskkonnasõbralik transpordipoliitika, me peame panustama ka tehnoloogiasse, innovatsioonitegevusse, et me leiaksime selliseid transpordiliike, millega me saaksime äh, siis heitkoguste määra allpool hoida või ka uued vahendid leida senistele li-, ähm, liikmis-, liikumisvahenditele, härra Mastrella. Sì, signor Presidente l'entrata in vigore del trattato di lisbona riconferma lissaboni lepingu jõustamine näitas et äh, petitsiooniõigused on suurenenud. see on Euroopa kodanike jaoks väga tähtis. tegemist on meetmega, mis annab Euroopa kodanikele võimaluse parlamendi poole pöörduda oma muredega eriti kui Euroopa Liidu õigusandlus on mõjutanud nende igapäevaelu. statistika näitab, et äh, üha rohkem palutakse abi keskkonnaküsimustes, põhiõiguste tagamisel ja ka kodanikeõiguste arengul viimased aastad on näidanud, et institutsioonide vaheline suhtlemine peab parenema, selleks et kodanikud saaksid paremini kasutada õigusi, mis on neile ette nähtud. Euroopa kodanikel peab olema õigus petitsioone esitada, ma olen nõus raportööriga, võib-olla peaks meil olema mõni interaktiivne internetilehekülg selleks, et kodanikud saaksid informatsiooni, kelle poole pöörduda ja kes on see, kes vastutab nende asjade eest. suur tänu, järgmiseks äh, härra äh, Georgi, kas te soovite sama raporti kohta sõna saada? ei, üks hetk, oodake uh, Okay? kõigepealt saab sõna proua Vaidere ja siis teie härra Kelling, et üks moment kannatust. suur tänu, tänan teid, härra president. kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon sai tuhat üheksasada kakskümmend neli petitsiooni ja ainult nelikümmend kuus protsenti nendest vaadati läbi. see tähendab, et kodanikel ei ole piisavalt informatsiooni selle kohta, kuidas nad saavad otse pöörduda parlamendi poole. tahaksin teha ettepaneku et petitsioonikomisjoni internetilehekülge uuendataks, sellepärast et väga paljud pole ikka veel kuulnud, et on võimalik kasutada seda internetisüsteemi Solvit meil tuleb inimesi aidata, meil tuleb arvata ka, arvestada ka nende inimestega, kellel ei ole interneti kasutamise võimalust. petitsioonikomisjoni kaudu on võimalik kodanikel kõige lihtsamini Euroopa Parlamendi poole pöörduda ja ma arvan, et me peaksime oma töös muutuma ka vastutustundlikumaks, mistõttu ka toetasin seda raportit. suur tänu ja nüüd härra Kelly. härra president, te olete väga lahke, suur tänu petitsioonide komisjon on minu meelest Euroopa Liidu üks kõige suuremaid tähti. sellepärast, et me oleme alati kuulanud avatud südamega ära need inimesed, kes on oma koduriikides äh, sattunud meelehärmi demokraatia seinaga kokkupõrkedes, kuid muidugi petitsioonide komisjoni tööd saab parandada, kõigepealt tuleb sõnum selgemalt saadata välja kodanikele ja protsess peab olema kiirem. ja kolmandaks, liikmesriike tuleb kohustada vastama kiiremini äh, järelpärimistele, kui nad teevad seda praegu. Nad äh, teevad selle protsessi väga kohmakaks, nad ei vasta õigeaegselt ja tekitavad meelehärmi ja ma tõesti eh, tahaksin rõhutada seda, et me oleme kuulanud ära need inimesed, kes kõige rohkem ärakuulamist vajavad. suur tänu teile, härra Kelly härra, härra Kelly, järgmine kord ärge siis unustage, et teid pandaks siia nimekirja juba enne, kui me hääletusselgitustega pihta hakkame, sest et mul te, teid nimekirjas ei ole ja sellepärast ma teile kõigepealt sõna ei andnudki. mea culpa, ütleb äh, härra Kelly ja ütleb, et võtab õppust nüüd edasi järgmine raport, Turuneni raport äh, ja sõna saab äh, härra proua Gruntsuli. Ringrazio presidente. La crisi economica ha colpito con part-. suur tänu, härra president. majanduskriis mõjutab eriti noori Euroopa Liidus ja ka nende ootusi leidmaks head töökohta kakskümmend protsenti noortest, kes on kuni kahekümne viie aastased, ei leia tööd, tegemist on viie koma viie miljoni inimesega, kes ei looda tulevikult mitte midagi. me peame arvestama geograafilise ja demograafiliste näitajatega, meil tuleb hoolitseda töökohtade loomise eest ja leida uusi võimalusi noortele inimestele. see, tuleb noori inimesi aidata, see on väljakutse ja investeering tulevikku me ei tohiks äh, koolitada välja inimesi, keda on võimalik ekspluateerida. mul on väga hea meel, et me hääletasime selle raporti üle, et meil on algatusi toetamaks noori inimesi töökoha leidmisel ja me peaksime piiramatult keskenduma noortele. suur tänu, proua konsuuli ja nüüd härra Takula, palun. arvoisa puhemees. härra president, on väga oluline, et äh, noorte juurdepääs tööturule oleks lihtsam, et me seda toetaksime ja väga tähtis, et Emilia Turunen selle raporti on kokku kirjutanud ja tähtis ka, et parlament selle vastu on võetud, kuid äh, sellest ei piisa. meil on vaja väga selgelt äh, mõtteviisi muutust, mitte ainult parlamendis, vaid ka liikmesriikides, me ju teame, et noorte tööpuuduse määrad on praegu liiga kõrgel, juba üle kahekümne protsendi Euroopa Liidus ja niimoodi ei saa lihtsalt lasta asjadel minna. nii et meil on vaja käitumisviiside muutust nii Euroopa Liidus kui ka liikmesriikides. ega meil ei ole vaja mingisuguseid resolutsioone, sõnu ja muid dokumente, meil on vaja midagi ära teha tööturud miskil põhjusel praegu lihtsalt ei toimi noorte inimeste jaoks, nad ei pääse sinna, on neil siis puudu kas kogemusest või on põhjused mujal. ja sellepärast on väga oluline luua võimalusi, millega inimesed saaksid äh, tööredelile astuda ja niimoodi me kindlasti ka toetame äh, kindlama tuleviku väljakujunemist ja loodetavasti see arvamus, äh, see raport ei jää ka kuskile, kuskile riiulile kuskile tolmuma, vaid sellega midagi ka tehakse. ja järgmisena saab sõna meie Leedu kolleeg. ponas pirmininke, jaunimo nedarbas be galo opi problema šiandiena, dvidešimt protsenti. aitäh, noorte tööpuudus on tõepoolest väga oluline probleem, enam kui kakskümmend protsenti minuealistel Euroopa Liidus ei ole tööd ja mina hääletasin selle raporti poolt, kuna me saadame sellega väga olulise signaali komisjonile ja ka liikmesriikidele äh, just äh, noorte tööpuuduse vallas. ma olen nõus, et äh, sellised Erasmuse taolised programmid ka noortele ettevõtjatele pälviksid toetust. oluline on rõhutada mitteametliku või mitteformaalse hariduse tähtsust. räägime siin ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, sest noorte kaasamine tööturule tuleb ju ka läbi äh, keskkonnasõbralike keskkond, töökohtade loomise. Leedu on sisse toonud äh, teatud äh, soodustused ettevõttele, kes äh, just tööturule tulnud noori palgale võtavad. aitäh, sellega jõuame Kruuni raporti juurde. aitäh. paindlikumad töövormid tavaliselt ei kaitse tööliste sotsiaalõigusi ja seetõttu sellised selliste ebakindlate töökohtade vastu peaksime siin parlamendis võitlema, meil oleks vaja enam turvalisust äh, kõigile töötajatele. et seetõttu peaksid ka meie standardid olema kõrged. Äh, väga oluline on leida töökoht, mis annab äh, ka tulevikuperspektiivid ja see on oluline ka Euroopa majanduskasvu taastumise seisukohast nii et loodan, et kõik liikmesriigid enam vahendeid äh, investeerivad äh, sellesse, et luua enam töökohti ja seetõttu teadmiste Euroopale ütleme jah, kuid äh, ebakindlusele ütleme ei. nüüd jõuame viimase raporti, härra Fernandese raporti juurde. härra Perillo, palun. suur tänu, härra president tänane hääletus Fernandesi raporti üle on parlamendi selgeks signaaliks, et kui me Euroopa Komisjonilt nõuame uut direktiivi biojäätmete käitlemiseks siis seda on ka võimalik teha. meil on eriti tähtis see, et me suudaksime sisse viia prügi sorteerimise kohustuse. biojäätmete käitlemine võib äh, endas, endaga kaasa tuua väga palju uusi võimalusi, meil on võimalik toota biogaasi, biometaani või toota suisa elektrit ja komisjoni teatis valmistas mulle ruuval, valmistas mulle muret, kuna teatis oli väga skeptiline uue direktiivi loomise suhtes. koos teiste kolleegidega saatsin volinik Potočnikule julgustava kirja ja ma loodan, et komisjon mõtleb veel kord asja üle järele ja et mingil hetkel meile esitatakse ka direktiivi eelnõu. suur tänu, härra Perillo ja nüüd proua Morkunaitė, meie Leedu kolleeg. pirmininke, bioloogilised atliekos, kaip ir apskritai atliekos, svarbus ir neatsiejamas visų ES piliečių reikalas. ES val-. see on äh, teema, mis on väga oluline kõigile Leedu inimestele. biojäätmete käitlus on erinevates liikmesriikides korraldatud erinevalt äh, mõned, mõnedes riikides kümme protsenti läheb lihtsalt prügimägedele, teistes riikides on see korraldatud teistmoodi. me peaksime eelkõige püüdma prügimahtu vähendada ja peaksime püüdma muuta Euroopa ühiskonnad taaskäitlevateks ühiskondadeks. rääkides nüüd ähm, biojäätmetest, kompostist, me peaksime hindama mm, kasutusel olevaid tingimusi ning me ei tohiks siin kindlasti teha enam äh, kahju selles valdkonnas. me peaksime paika panema täpsed reeglid selle kohta, et milliseid biojäätmeid võib käsitleda kompostina ja meil oleks vaja Euroopa Liidu lähenemist proua Proita. suur tänu, härra president. ma tahaksin ka öelda paar sõna biojäätmete käitlemise kohta tegemist on raamistikuga ja ma olen nõus eesmärkidega. tahaksin lihtsalt viidata veel ühele punktile, nimelt et komisjon õigusloomelise ettepaneku väljatöötamisel peaks mõtlema ka puudustele, mis meil on äh, toiduainete tootmisel, sellepärast et maailmas on miljoneid inimesi, kes kannatavad iga päev nälja all. peale selle tuleks mõelda veel ka sellele, et biojäätmete käitlemine võib mõjutada ka teisi valdkondi ja uuringud selles osas tuleb välja viia. mõtlen siin näiteks ka toksiliste jäätmete peale, ka sellega tuleks arvestada. suur tänu, proua Roitova! sellega katkestame nüüd täiskogu istungjärgu kuni kella kolmeni täna pärastlõunal.